alustagem. järgmine päevakorrapunkt on number kuus. liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamistiku parandamine, eriti euroalal. raportöör on Diogo Feio ta on koostanud töödokumendi ja palun, härra Feio, tutvustage nüüd seda. Muito obrigado, senhora presidente. Eu nesta... Suur tänu, proua esineja. esimese arvamuste vahet arvamuste vahetuse käigus ja majandusstabiilsuse ja juhtimise plane-, parandamise raamistikus tahaksin ma teile kõigepealt meelde tuletada, milline on selle raporti taust loomulikult kõigepealt rahvusvaheline finantskriis, mille mõjusid oli tunda ka Euroopas. ja selle tagajärjel võib järeldada, et euro euroala reageeris liiga aeglaselt niisiis, esimese, kõigepealt tahaksin ma rõhutada, et me peaksime nägema seda kriisi kui võimalust üle vaadata kõik meie protseduurid, astumaks samme edasi terves reas valdkondades. seetõttu tuli maikuus Euroopa Komisjon välja oma top, top töödokumendiga ja loodi ka härra Van Rompuy juhtimisel töörühm nõukogu all. ka parlament peaks selles arutelus olema osaline ja asuma oma selgele seisukohale. vaatamata erinevatele seisukohtadele või nägemustele, kui nii võib öelda, mis erinevad üsna suuresti liikmesriikide vahel on endiselt terve rida lahtisi küsimusi, näiteks milline institutsioon peaks olema Euroopa Liidu tegevuse südames? mõningad inimesed äh, toetaksid föderalistlikku, teised valitsustevahelist lähenemist. aga ma arvan, et neid erimeelsusi on võimalik ignoreerida ja parlamendi poolt äh, ja töötada välja ühtne seisukoht. ma arvan, et parlamendis on see võimalik. millised on siis meie ees seisvad väljakutsed? eile, kui me kohtusime härra Trichet'ga, küsisime me temalt, mida täpselt see majandusjuhtimine tähendab. ma võin teile juba praegu lubada, et minu raport ei saa olema lihtsalt teoreetiline, kus on kirja pandud terve rida võimalikke lahendusi, vaid me tuleme välja, välja ka lühema, keskmise ja isegi pikema perspektiivi võimalike lahendustega, kuidas antud küsimust, probleemi parandada lühemas perspektiivis ei tohi me unustada loomulikult, et meie tegevust piirab ka alusleping. esimene väljakutse ongi siis seotud meie poolt vastu võetavate võimalike sekundaarsete õigusaktidega. me peame eelkõige oma majandusjuhtimise alases tegevuses keskenduma euroalale ja pärast seda ka üldisemalt tervele Euroopa Liidule. mina tegelikult toetangi seda laiemat lähenemist. selle asemel, et keskenduda ainult spetsiifilistele euroala küsimustele. üheks väljakutseks on ka see, et milline institutsioon siis keskset rolli peaks mängima minu arvates peaks olema see komisjon. lühemas perspektiivis minu arvates ei ole vajalik mingisuguseid institutsionaalseid reforme läbi viia või luua mõnda uut institutsiooni. meil on pigem tarvis tegutseda piisavalt kiiresti. sellega ma jõuangi järgmise punkti juurde siin raportis, ehk siis meetmed, mille läbi stimuleerida liikmesriikide tegevust eelarve puudujäägi ja riigivõla vähendamisel. riigivõlg on nüüd märkimisväärselt suur probleem, mida enam ignoreerida ei saa. ennem on keskendutud äh, sageli eelarve puudujäägile, kuid nüüd selgub, et ka riigivõla probleem on märkimisväärne. me peame vaatama, millist rolli avalik sektor Euroopa Liidus üldsemalt mängib ja kaaluma võimalikke struktuurseid reforme. me räägime siin ka sellest, et on vaja tõsta Euroopa konkurentsivõimet, aga kui päris aus olla, siis stabiilsus- ja kasvupakt on küll kaasa toonud päris palju stabiilsust, aga mitte eriti palju kasvu. sageli majanduskasvu unustatakse. ja see on endiselt üks tähtsamaid väljakutseid. samuti on meil tarvis üle vaadata need struktuursed reformid, mis on juba läbi viidud. siin võib välja tuua mitmeid liikmesriike, loomulikult näiteks Portugali kes on välja tulnud erinevate säästumeetmetega. kärbitakse kulusid ja tõstetakse makse. vahel näiteks toimuvad kärped ka sotsiaalhoolekandesüsteemis. aga sellistel, sellistel meet-, meetmetel on omad, omad piirangud. ja seetõttu peaksime me eelkõige keskenduma meetmetele, mis tooksid kaasa majanduskasvu. majandusjuhtimine peaks aitama meil saavutada ka suuremat läbipaistvust. ja siin näen ma ka Euroopa Parlamendil olulist rolli parlamendi osalust tuleks tugevdada. Euroopa Parlament koos liikmesriikide parlamentidega peavad aitama kaasa avalikkuse teadvustamisele ja läbipaistvuse suurendamisele. teatud institutsioonidelt on meil väga keeruline infot kätte saada, seega me peame raportis selgelt ütlema, et meil on tarvis sellist teavet äh, selleks, et Euroopa ja liikmesriikide parlamendid saaksid korralikult oma rolli mängida. meil on tarvis rohkem läbipaistvust ja suuremat teadlikkust nüüd kokkuvõtteks. ma ootan teiste saadikute panuseid. mul on olnud võimalus juba seda küsimust variraportööridega arutada ja põhimõtteliselt on meie nägemus sarnane. seega Euroopa Parlamendil on võimalus välja tulla oma ühtse, sidusa ja innovatiivse seisukohaga majandusjuhtimise parandamiseks ma arvan, et äh, üheskoos me suudame seda. sest meil on seda Euroopas tarvis. ma ootan nüüd kolleegide kommentaare. eelkõige peaksime me kriisi nägema võimalusena Euroopa Liidus ja Euroopa Parlament peab mängima ka oma rolli. suur tänu, nüüd variraportöörid. Liisa Thank you very much. suur tänu, proua esinaine. Eu feio por, eh, pelo facto de, na primeira troca de pontos de vista. jah, ma õnnitlen teid, härra Feio. sest juba esimeste mõtete vahetuse käigus saite te esit-, suutsite te esitada raporti projekti. ja kuna te selle esitasite, siis oli meil eh, hea seda teemat arutada, see arutelu oli küll lühike, kuid väga sisuline seetõttu on meil õnnestunud lühikese ajaga ette valmistada adekvaatne raport ma pean seda väga oluliseks, sest aega napib ja ajahetk, mil te selle esitasite, oli väga hea. seetõttu ma leian, et see annab meile teatud konkreetse raamistiku, et parlamendiga selles küsimuses edasi minna, konkreetse raamistiku konkreetsete liikmesriikide suhtes ja see annab meile võimalus välja töötada tegevusprogramm Euroopa Majanduspiirkonna jaoks. see on täna väga oluline. seetõttu ma leian, et parlamendi roll võiks olla veelgi olulisem seetõttu ma leian, et me peame valmistame ette tasakaalustatud raporti ja see raport peab põhinema kindlatel alustel. selles küsimuses on esitatud erinevaid raporteid ja nendes on esitatud erinevaid seisukohti erinevates fraktsioonides ollakse veidi erinevatel seisukohtadel, kuid ma leian, et tegelikult oleme me üksmeelsed kõik selles, et parlament peaks üles astuma senisest resoluutsemalt, ühtsemalt ja tulemuslikumalt. selleks, et ajaväljakutsetele vastu seista ja kui me vaatame seda raportit, siis see käsitleb väga erinevaid küsimusi, väljendab ka meie fraktsiooni seisukohti ja meie jaoks on erakordselt oluline preventiivsete meetmete rakendamine riigivõla vähendamise nimel ja ma leian, et on oluline lisada täiendavaid teemasid, mis on olulised rakendatavate meetmete puhul. see, eriti siis, kui me räägime majanduskasvust. meil on vaja küsimusele läheneda sisuliselt. me peame selgelt endale aru andma, millest me räägime, siis kui me räägime kasvust, läbipaistvusest ja statistika vettpidavusest. meil on tarvis rakendada erinevaid instrumente püstitatud eesmärki sa-, märkide saavutamiseks kuivõrd meil ei ole väga palju aega, siis me kõiki momente siin detailselt ei puudutaks, kavatsen sellest raportööriga lähemalt nelja silma all läbi rääkida, selleks et valmistada ette see raport, millel äh, on loomulikult praegu valitseva aja pitser ainus, mida ma tahaksin negatiivsena ette heita, on see, et raportil puudub eh, teatud struktuur ja liigendatus, mis lisaks raportile ülevaatlikkust. öö, eh, näiteks soovitused kolm ja kaheksa on liiga lühikeselt sõnastatud soovitused äh, number kaks all, äh, seal ei ole ära toodud, millisel seadusandlikul raamistikul see põhineb. seetõttu oleks soovituste üks ja kaks puhul pigem soovitatav, et me väljendaksime ennast oluliselt selgemalt selgemalt selles osas, milline oleks parlamendi roll seda tuleb seostada majandusnäitajatega selleks, et öö, jälgida praktikas reaalmajanduses nende faktorite toimet. me peame välja selgitama kas on tekkinud teatud arengulõhed erinevate Euroopa Liidu piirkondade vahel, sest äh, praegu juba on tunda, et teatud pinged reaalmajanduses ongi, on veelgi enam pingestunud. ja kui me võtame äh, lühiajalisi näitajaid, siis me peaksime olema suutelised nende analüüsi teel projitseerima neid pikaajalisele, pikaajalistele arengut võimalustele. ja me peaksime neid arutama erinevates töörühmades selleks, et parlament tõepoolest suudaks oma seisukohtades olla järjepidev ja sõnaselge. selleks, et me ei pais-, paiskaks sellesse raportisse mitte liigset igasugust informatsiooni, mis äh, vähendab äh, ülevaatlikkust, vaid et me pühendaksime rohkem tähelepanu äh, kontrolli ja sanktsioonimehhanismidele aga tervikuna on see väga oluline raport ja ma leian, et on võimalik saavutada sisuline ja igati huvipakkuv konsensus. seetõttu kavatsen selles eh, arutelus konstruktiivselt osaleda, aitäh. Muchas gracias uh,, madam chair. Voy a utilizar. ma tänan, proua esimees. <clears throat> mina kasutan siin nüüd hispaania keelt ma Jorgoga, kui ma seda ette valmistasin, Diegoga ette valmistasin seda teksti, kasutasin ka hispaania keelt ja sellepärast ma nüüd teda hispaania keeles ka tänan tehtud töö eest ja ma olen väga paljus nõus sellega, mis siin tekstis kirjas on. ma ei näe, et siin oleks mingisuguseid erilisi probleeme ja minu fraktsioon toetab seda teksti. nüüd viiendas punktis, kus me räägime Euroopa Liidu eelarve ja finantsinstrumentides on üks asi puudu nimelt puudu on viide ühtsele Euroopa riigikassale. see on midagi, mis tuleks ära nimetada, sest see võiks olla instrument, millega tagada ühine fiskaalpoliitika, see on midagi, mida kindlasti tasuks kaaluda. ma ei usu, et seda võiks siit välja jätta. tegemist on instrumendiga, mis võiks parandada meie ühise valuuta haldamise tõhusust ning kindlasti muudaks selline instrument finantsjuhtimise hoopis tõhusamaks ja me saaksime minna edasi sõnadest ja ka tõesti konkreetselt tegutseda. seni on Euroopa Liit kasutanud kriise võimalusena, iga kord, kui on olnud suur kriis, oleme teinud integratsioonis suure sammu edasi, aga antud juhul ei ole see päris kindel meil on lõpule jõudmas kolmepoolsed läbirääkimised finantsjärelevalve paketi üle ja me peame mõtlema selle peale, kas meie parlament tahab tugevat üle-euroopalist järelevalvet või me oleme nõus lihtsalt liikmesriikide järelevalvete koordineerimisega, nii nagu nõukogu on selle välja pakkunud. mina igatahes toetan meie muudatusettepanekuid ja ka neid positsioone, mis me võtsime vastu aastal kaks tuhat, aga selge on see, et meil on vaja üldist Euroopa Liidu järelevalvet, sest meie majandused on niivõrd integreeritud. ning äh, täna, kus me äh, peame läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga, siis me võime neile öelda, et kümme aastat tagasi meie pakkusime välja, mida Euroopa majandusel oleks vaja ja kui need pakkumised oleks vastu võetud, võinuks ära hoida selle finantskriisi, mis meil praegu on aga me ei ütle selle kohta mitte midagi siin tekstis, me ei viita ka sellele, et meil oleks vaja sellist ühtset Euroopa Liidu riigikassat. me rohkem piirdume siin igapäevase juhtimise küsimustega, aga ma arvan, et sellest ei piisa. võib-olla Äh, kui meie seisukohtadega arvestatakse, siis meil õnnestub ära hoida need probleemid, mis riikidel veel võivad tekkida nende finantseelarvete nõrkuse tõttu. ma tänan Äh, suur tänu suurepärase töö eest, mille te olete ära teinud ja tänu ka selle eest, et te jagasite meiega oma mõtteid selle dokumendi üle, et me koos siin kujundaksime välja oma ühise seisukoha, sest stabiilsus äh, ja kasvu teele naasmine on tähtis kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. kui me kuulasime eile härra Trichet, siis tõi ta välja vajaduse äh, suurema fisk-, kaal koordineerimise ja konkurentsivõime järele. aga selge on see, et tuleb üks samm korraga astuda. mul on väga hea meel selle suuna üle, mis teie dokumendis on võetud ja eriti mulle meeldib see, et te olete ka äh, väga tähelepanelikult vaadanud neid riike, kes jäävad väljaspoole euroala ja võrrelnud siis euroala ja väljaspool euroala riike. ja mul on suur heameel ka sellele, mida te ütlesite, et tuleb austada liikmesriikide parlamente ja subsidiaarsuse põhimõtet. ka mina leian, et see on oluline. me tervitame väga paljusid sammu, mis on suunatud sellele, et stabiilsuse ja kasvupakti järgimist tugevdada ja mul on hea meel ka selle üle, et te ütlesite, et tuleb jääda ikkagi olemasoleva aluslepingu raamesse on avaldatud muret paljudes liikmesriikides selle üle, et räägitakse uutest asutamislepingutest, aga me teame, et juba viimase aluslepinguga oli probleeme, et see eh, kõike vastu võetaks ja väga raske oleks meie üldsusele nüüd hakata jälle rääkima uuest lepingust, kui tõesti selline hädavajalik ei ole nii et on vaja vaadata, millised instrumendid on olemas juba praeguse eh, stabiilsuse ja kasvupaktis ja võib-olla on need jäänud lihtsalt kasutamata ning eh, võib-olla pidanuks liikmesriikidele kehtestama trahvid palju varem ja sellisel juhul ei olnuks eh, probleemid nii suured, kui täna on, aga seda instrumenti ei kasutatud, nii et mõelgem stiimulite ja tõkendite peale, kui me mõtleme stabiilsuse kasupakti üle järele ning peab väga tähelepanelikult ka mõtlema sanktsioonide peale, kui me nendest räägime. see tähendaks seda, et võetakse ära rahalised vahendid riikidelt, kes juba on raskes finantsolukorras ja rahaliste vahendite ja hääleõiguse äravõtmine võib süvendada probleeme nendele riikidele hoopis. nii et ja kui ühes kohas on finantskriis, majanduskriis, võib see üle kasvada kohe kähku sotsiaalkriisiks, nii et mõelgem ikkagi selle peale, millised võimalused meil praegu on ja kas mitte me ei peaks tulevikus neid kasutama varasemel hetkel, eh, peatamaks ebasoovitavad nähtused kui me möödunud nädalal eh, Strasbourgis ekspertidega asja arutasime, siis eh, kui nad rääkisid majanduse juhtimisest, see oli see väga huvitav, mis nad ütlesid, aga kahju, et seal ei olnud nii palju liikmeid kohal, sest tegelikult oli see suur abi, mida nad meile rääkisid ja üks ekspert ütles, et peaks olema rohkem sõltumatut järelevalvet ka liikmesriikide tasandil. näiteks Ühendkuningriik uus koalitsioonivalitsus Ühendkuningriigis on üle andnud öö, ülesande prognoose teha pikema aja peale eh, just nimelt sõltumatule asutusele, nii et kui jutt on kulutustest, siis on vaja ikka, et keegi sõltumatu osapool vaatab, milline mõju on riigi kulutustel majanduskasvule. me teame, et selline mudel on toiminud ja teisedki liikmesriigid peaksid seda rohkem kasutama ja üks ekspert möödunud nädalal meie kohtumisel ka sellest rääkis nüüd see kuuekümneprotsendiline maksimum riigivõla kriteerium stabiilsuse kasvupaktis ette nähtud, see on midagi, millest tuleb kindlasti kinni pidada. ja, ja ka bilansivälised kohustused on, millest te räägite ja ka bilansisisesed kohustused. Ehm, me teame, et nendega on probleeme mitmetel liikmesriikidel olnud. ja jälle Äh, statistika usaldusväärsuse küsimus, meil ei, ei ole piisavalt usaldusväärset statistikat, aga ma võib-olla kordan juba üle selle, mis mujal on arutlusel olnud ja ei ole mõtet tugevdada süsteemi, kui me ei saa tugineda nendele arvudele, mida nad meile annavad oma töös. ja jälle kordan üle, et tuleb olla ettevaatlik, minu liikmesriigi jaoks on see eriti aktuaalne täna, nimelt meie riik riigieelarved on suveräänsuse nurgakivi ja kui me sellest üle läheme, siis ma kardan, et me oleme väga tõsiselt probleemi ees, eriti kes on väljaspool eurotsooni. Sven, did you wish to come in? Oh, is it? Sven või, ah, Philipp soovis sõna. jälle valisime teie hulgast vale inimese. aitäh, paar kommentaari kõigepealt see vastastikuse järelevalve küsimus. palju keskendutakse küll kulude poolele, see on jah õige, aga see tuleb tasakaalustada ka sissepo-, sissetulekute või maksude osas äh, järelevalve ja vast-, äh, ja läbipaistvusega. muidu me ei saavuta soovitavat jätkusuutlikkust kõik ju nõustuvad sellega, niisiis me peame ka tulude poolega tegelema. ilma koostööta ei ole võimalik tagasi saada neid summasid, mis lähevad kaduma maksupettustega, me teame, et see on umbes kolmsada miljardit aastas. kui me soovime vähemalt osa sellest raha tagasi saada, rahast tagasi saada, siis me peame koostööd tegema teiseks, kui me maksualast koostööd ei tee, siis ainuke sissetulekuallikas, millega me saame tegeleda, on tulumaks, üksikisiku tulumaks, aga siin läheksime me liiga kaugele, sest me maksustame tööjõudu niigi liiga palju Euroopas. seega me peame valima mingisugused muud maksud, näiteks finantsülekannete maks. me peame tagama, et ka rikkamad annaks oma võrdse panuse, praegu nad seda veel ei tee. selleks aga on tarvis samuti koostööd. meil on tarvis äh, käibemaksuga sarnast äh, ühtlustamist, käibemaks ei ole küll ühtlustatud üle Euroopa, kuid on paika pandud teatud reeglid, mida liikmesriigid saavad ette võtta. niisiis, koostööd selles valdkonnas tuleb tu-, äh, palju tugevdada. teiseks äh,, ühenduse või valitsuste vahelise lähenemise probleem. kui me soovime olla edukad peab, peame me valima ühenduse meetodi, mille keskmes on Euroopa Komisjon. muidu tekivad sellised kahepoolsed suhted, et äh, käsi peseb kätt. kolmas aspekt. demokraatia. ehk siis tuleb kaasata parlamendid. siin tuleb leida õige tasakaal liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi kaasamise vahel, sest kui me räägime maksudest, siis see arutelu peaks toimuma liikmesriikide parlamentides. aga jällegi, jah, kui me räägime ühenduse meetodist, siis olulist rolli peaks mängima ka Euroopa Parlament näiteks suuniste väljatöötamisel. seega me ei peaks keskenduma ühele poolele, vaid peame, peaksime tagama sellise tasakaalu Trichet räägib siin ju sellest üh-, ühisest saatusest. mina arvan, et see ei ole mitte, ei kehti mitte ainult Eurotsooni, vaid terve Euroopa Liidu sees. niisiis, seda aspekti võib-olla tuleks raportis tugevdada. aga ma nõustun paljude kõnelejatega, et meil on edasiseks tööks hea vundament loodud. suur tänu, nii palju siis variraportööridest, mul on siin kõnelejate nimekiri, Corin Ortman-Kool, Kristjan Karings, härra Blum, proua Peres, Sofi Infeld, härra Klute. Teie olete ka variraportöör, teie saate kohe sõna ja Sten ja mina isegi soovime ka veel sõna. härra Pud. jaa, tänkešen. aitäh ma ei taha seda korrata, mida siinkohal on juba öeldud ja nendele kriitilistele momentidele, mille on viidatud, tahaksin rõhutada ainult, et järelevalve on loomulikult mõttekas, aga järelevalve ei saa olla kõik. me järelevalvet arutades räägime pidevalt sanktsioonimehhanismidest ja selles on teatud loogika, kuid need sanktsioonid lõikuvad liikmesriikide parlamentide suveräänsusse ja seetõttu meie fraktsioon leiab, et suveräänsusõiguste üleviimine Euroopa Liidule vähendab demokraatiat Euroopa Liidus tervikuna, eeskätt liikmesriikides. lisaks sellele tahaksin viidata sellele, millest pole veel räägitud ja nimelt saksakeelses ajakirjanduses viidatakse pidevalt sellele, et stabiilsuskriteeriumid on liiga ühekülgsed ja et see, mis puudutab jooksevkonto defitsiiti, siis eh, see on stabiilsuse seisukohalt väga oluline, jooksevkonto defitsiidist aga räägime liiga vähe. seetõttu leiame meie, et eeskätt euroala liikmesriigid liikide, eeskätt nõrgemad osad ei ole teinud sellest kõiki neid vajalikke järeldusi, kui me räägime jooksevkonto defitsiidist, mistõttu majanduslikult nõrgemate liikmesriikide puhul on tegemist strukturaalselt keerulisema olukorraga. seetõttu tõttu me peaksime stabiilsuspakti lülitama ka jooksevkonto defitsiidi meet-, mõõtme, tänan. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik wil graag collega Feio danken. Aitäh. ma tahaksin kolleeg Feiot tähenda, tänada sissejuhatuse eest sellesse huvitavasse teemasse ma nõustun teie probleemi käsitlusega ja see täiendab ka neid resolutsioone, mida me möödunud nädalal Strasbourgis vastu võtsime. meie poolt välja töötatud põhimõtted, eh, lahendused kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks ja Euroopa Komisjoni kui keskse organi, keskse institutsiooni äh, nägemus ja mitte ühegi uue institutsiooni loomine on need põhimõtted, millest me lähtume. selles mõttes oli väga huvitav eile kuulata ka Euroopa Keskpanga presidendi Trichet seisukohti ja teie poolt tutvustatud seisukohad äh, langevad paljuski nendega kokku ja te ol-, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et meil on val-, vaja senisest enam konkurentsi, meil on vaja, et meie majanduse sisemine mootor tänu konkurentsivõimele käivituks üha enam. samas ei tohi meid, me unustada sotsiaalseid komponente, mis on tarvis Euroopa, mis on olulised Euroopa ühiskonna jaoks seetõttu on oluline tagada Äh, sotsiaalne kaasatus, meil on vaja aktiivset tööhõivepoliitikat, äh, see eeldab äh, vastavate stiimulite olemasolu, stiimulite olemasolu, mis ajendaksid inimesi tööd otsima ja seda loominguliselt tegema väga sageli räägitakse, inimesel ei ole tööd, tal, ta ei ole hõivatud, ta ei ole ühiskonda kaasatud, seetõttu me peaksime pöörama tähelepanu tööturu mm, poliitika äh, väljakujundamisele, tööturu olukorrale tööturul ja majandus- ja stabiilsuspakti Eh, printsiipide täiustamise kaudu ühelt poolt pööraksime tähelepanu ka eh, tööturu küsimuste lahendamisele ja see tähendab ka seda, et eh, loodud rakkerühm peab olema meie poolt suunatud nendele küsimustele senisest enam tähelepanu pöörama ainult nii me võime tagada kasvu ja töökohtade loomise, aitäh. proua Kärins, palun suur tänu. vabandust, Karin, ma ei kuulnud veel, mida sina ütlesid, aga ma tahaksin tänada raportöör härra Feiot, tegemist on hea raportiga. soovisin rõhutada lihtsalt ühte asja. härra Trichet eile päris hästi tõi välja selle paradoksi. ta ütles, et ühelt poolt meil, meil on tarvis föderalistlikku lahendust ilma ühegi föderalismi elemendita. majandusjuhtimise puhul kehtib see minu arvates samuti, aga tuleb meeles pidada, et meil ei ole siin ühtset lahendust igale riigile. näiteks kui vaadata üle Euroopa, siis säästupoliitika on peamine võtmesõna, iga riik teeb kärpeid, üritab vähendada puudujääki. esmapilgul tundub see väga hea, aga meil tuleb meeles pidada ka seda, et mõne riigi puhul on see hädavajalik, näiteks ka minu kodumaal alustati seda juba poolteist aastat tagasi Kreeka, Hispaania, Portugal, seal on kärped põhjendatud, aga härra Feio mainis samuti, et me peame mõtlema ka majanduskasvu peale. niisiis, kui siin vähendatakse kulusid, tapetakse nõudlus. niisiis, kärbete puhul tuleb ikkagi pea, mõelda ka majanduskasvu peale, sest see ju loob ka töökohti. seega ma olen veendunud, et Euroopal on tarvis keskset koordinaatorit siseriiklikul tasandil mõtleb iga riik omaenda asjade peale, nad ei, ei pruugi näha suurt pilti. tegemist ei ole ainult euroala küsimusega, sest me oleme ju kõik omavahel tihedasti seotud. näiteks kui vaadata, mis juhtus Kreeka võlakirjadega, see mõjutas kõiki, olenemata sellest, kas nad on Eurotsoonis või mitte, see mõjutas isegi kolmandaid riike vaadata nüüd, millised vahendid meil on, siis meil on olemas Euroopa Komisjon, ma nõustun härra Feioga, et Euroopa Komisjon peaks olema keskne koordinaator. sest kõik liikmesriigid, mitte ainult euroriigid, ma tahaksin veel kord rõhutada, tegemist ei saa olla iga, iga, iga riigi jaoks ühtse lahendusega sest mõn-, sest mõned kulutavad ju liiga palju, mõned aga teevad liigseid kärpeid. härra Blum, ma kuulasin kõnelejaid siin tähelepanelikult, ma olen väga rahul sellega, et me oleme kasutama hakanud jälle majanduskasvu sõna. juba aastaid tundub, et inimesed on selle sõna ära unustanud ja meil oleks nüüd aeg hakata ennast sellest mülkast välja kaevama ja seda saame teha ainult läbi majanduskasvu. nüüd paar märkust majanduskasvu kohta on ainult kaks, kahte sorti inimesi, need inimesed, kes loovad jõukust ja need, kes kulutavad. Euroopas on avalikus sektoris liiga palju inimesi. või pseudoavalikus sektoris isegi, ma ei saa teistest riikidest rääkida, aga Suurbritannias on äh, subsideeritud äh, äh, asutused, äh, nõukogud, äh, vabaühendused, niinimetatud äh, rohelisi töid, töökohti loovad institutsioonid ja nii edasi ja see imeb kõik avalikust sektorist raha välja. ja see pärsib majanduskasvu. Pole ime see, et need piirkonnad, kus on kõige suurem majanduskasv, on kõige väiksemad maksud, kõige väiksem avalik sektor ja kõige vähem regulatsiooni. see tähendab, seal on kõik see, mida meie parlament vihkab me oleme praegu äh, osaks probleemist, mitte lahendusest. järgmisena Pervanche Perez. Merci Madame la Présidente. Malheureusement, je n'ai pas pu euh, écouter le, le rapporteur parce que je... aitäh. kahjuks ma ei kuulnud raportööri, kuna jäin veidi hiljaks. kuid tundub, et tegemist on esmase töödokumendiga, mida siiski kõik saanud pole. see tähendab, et me saame küll mõtteid vahetada, aga selline töödokument oleks pidanud, võinud riigil olla. see töödokument valmib juba käivitunud protsessi ajal, aga need resolutsioonid, mida me juba möödunud nädalal Strasbourgis vastu võtsime, on heaks raamiks selle raporti jaoks ja selles suhtes oli härra Kluutel õigus, kui ta sellele viitas. ma leian, et, ma leian, et komisjon oleks äh, selleks Euroopa keskseks koordinaatoriks, kes järgib äh, härra Rompoi juhtimisel tegutseva rakkerühma suuniseid. komisjoni teatises sisaldub väga olulise tähtsusega ettepanekuid, kuid äh, erinevate valdkondade vahelised piirid on paljuski äh, ähmastunud ja kui me vaatleme erinevaid poliitilisi lähenemisi, eh, siis olukord muutub veelgi komplitseerumaks, komplitseeritumaks. mis puudutab teie raportit, härra Veijo, siis ma kujutan ette, et see on hea signaal kogu Euroopale. kui me tugineme euroala toimimise esimesele kümnele aastale, ja selle suhtes võeti ju ka parlamendis vastu oma resolutsioon, siis praegu toimivat kriisi silma pidades tuleb rõhutada, et tegemist on väga erineva konkurentsivõimega riikidega, kasvu ja stabiliseerimispakt eh, tänastes tingimustes ei toimi ja selles osas äh, tegelikult arutelu alles vallandub. olukord on ju selline, et euroala ei saa, alati, ei ole alati toiminud kõige paremal moel, sellepärast et selleks on puutunud äh, ka tegelikult äh, vajalikud tingimused, arenguaste on erinev olnud ja lisaks kõigele stabiilsuse ja kasvuspaktist tulenevad nõuded on olnud paljudele euroala liikmesriikidele elujõu, üle jõu käivad. seetõttu leian ma, et kui pidada Euroopa Liidu aluslepingu artiklit number üheksakümmend üheksa, eh, siis sellel najal on toiminud euroala eh, liikmesriigid. samas ei ole selles raportis käsitletud ka kõiki maksustamis, maksustamisega seonduvaid küsimusi. minu meelest on eriti oluline seda eh, eh, maksustamist puudutavat ettepanekut käsitleda. selle ettepaneku sõnastasime me ka põhiseadus konvendil ja ma leian, et meil kõigil on äh, vajalik ühisvaluuta toimimise nimel luua need raamtingimused, äh, mis ühtlustaksid äh, euroala riikide arengut. Nende euroala riikide arengut, kelle arengutase ja arengutempo on olnud väga erinev, me peame endalt küsima, miks see on olnud erinev see tä- ja see eh, ja me ei saa sellele alati selget vastust, ilmselge on, et erinevate liikmesriikide eh, riigisisene eelarvepoliitika on olnud väga erinev ja sageli eh, võiks öelda veidi vastutustundetu. see tähendab aga, et nüüd, kui me tahame ühiselt edasi minna, siis peaksid kõik euroala liikmesriigid arvestama äh, sellega, et nende riigisisene eelarvepoliitika loob eeltingimused euroala toimimiseks, mistõttu peaksime meie oma raportis rõhutama äh, vajadust liik-, euroala liikmesriikide äh, omavahelise koordineerituse parandamise tähtsusest. meil oleks võib-olla tegelikult vaja üht kõrge esindajat, kes võiks olla siis ECOFIN-i juht, kes sarnaselt välispoliitilise kõrge esindajaga eh, täidaks sellise olulise välis, majanduspoliitilise koordinaatori rolli ja kes tõepoolest eh, seisaks üle-euroopaliste protsesside eest, eh, koordineeriks neid, sest me kas öö, eh, laiendame oma volitusi rakendamaks ka antitsüklilisi meetmeid või me, meie tegevus jookseb lihtsalt ühel hetkel liiva komi-, komisjon ju tegelikult on see organ, kes otsustab, mis tuleb ellu viia ka rahvusriikide tasemel ja see tähendab seda, et Euroopa Parlament jääb kuidagi sellest protsessist, otsustusprotsessist kõrvale. nüüd ma tahaksin rääkida sanktsioonidest. ja see tähend-, tähendab seda, et et iga Euroopa Liidu liikmesriik mm, peab aktsepteerima äh, kehtivat Euroopa Liidu õigustikku ja ma leian, et Äh, kui me räägime sanktsioonide kehtestamisest, siis tuleb äh, eeskätt euroala liikidel, kus kehtivad täiendavad, äh, kus, mille raames kehtib täiendav reeglistik, tuleb nendest reeglistikust ka kinni pidada ja kuna Euroopa ühisraha stabiilsust ei tohi mitte mingil juhul ohustada, siis peaksid need kehtestatavad sanktsioonid olema erakordselt ranged. ma olen täiesti veendunud, et peab, et need sanktsioonid äh, võiksid olla väga ranged ja samas ka väga kavalad, kui liikmesriik ei pea reeglistikust kinni, siis teda karistatakse. kuid eesmärk äh, ei saa muidugi olla see, et äh, haiget majandus, majanduse tervist veelgi enam halvendada, aitäh. Uh, ma tänan, Prevanš. meil on võib-olla hääletamise järel veel natuke aega üle, nii et me võime pisut üle praegu minna. Sofi, palun, sul on sõna. ma tänan, proua eesistuja, ma üritan teha lühidalt ja mitte liiga palju aega ära võtta teistelt saadikutelt. kõigepealt ma tahan teha sama märkuse, mille Prevanš tegi ja see puudutab dokumentide kättesaadavust olnuks tõesti abi sellest, kui kõigi saanuks eh, dokumendi ette kätte, enne arutelusid kätte, aga ma üritan nüüd reageerida paarile asjale, mida juba öeldi, kõigepealt sisuline küsimus, ma usun, peame olema ettevaatlikud ega tohi luua eh, vale, võlts vastuolu, ühelt poolt siis mm, eh, fiskaalrangus ja teiselt poolt kasv. riigi kulutused tingimata ei tarvitse olla investeeringud ja suuremad äh, riigipoolsed kulutused ei tähenda seda, et kohe automaatselt töökohti juurde luuakse ja kasvu tagatakse. ma ei ole kuulnud veel siin mõttevahetuses, aga võib-olla ma ei pannud hästi tähele, nimelt äh, produktiivsuse kasvu, investeeringutest, teadmitesse, paindlikumast tööturust ja nii edasi. tähtis on, et et ei kaitstaks nende privileege, kes on tööturul, tõrjumaks eemale neid, kes tööturule ei ole pääsenud. ja ma, mis puudutab nüüd siseturu lõppkujundamist ja teenuste turgu, me räägime väga palju riigi kulutustest, ma usun, me peaksime rohkem rääkima nendest probleemsetest asjadest, mis meil selles valdkonnas on ja meetodi juurde tulles, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida proua Ford ütles ja kuigi ma suhtun mõistmisega, mida te ütlesite, ma mõistan, et enamik meie valijatest ei taha enam kuulda, et veel läheb volitusi üle Brüsselile, aga samas olgem ausad, see süsteem, mis meil seni on olnud, on põhinenud härrasmeeste kokkuleppele ja mittesekkumise põhimõttele ja see põhi, lähenemisviis ei ole töötanud. Eh, kui tihti me oleme rääkinud, et jah, et tuleb kehtestada sanktsioonid, me kõik teame, et liikmesriigid, kes peavad üksteisele sanktsioone kehtestama, tegelikult ei lähe selle peale välja. me teame, et liikmesriike ka ei kohelda võrdselt. kui proua Merkel ütles Bundestagis, et kui Kreeka ei täida oma kohustusi, siis võib-olla peaks ta lahkuma Eurotsoonist. mina küll ei kujuta ette, et proua Merkel sama asja ütleb Prantsusmaa kohta, kui Prantsusmaa oma kohustusi ei täida. ma ei usu, et me tohiksime jätta selle liikmesriikide kätesse otsustada äh, sanktsioonide kehtestamine üksteisele, sest nad ei tee seda üksteise suhtes. vaadakem artiklit seitse, üks teine poliitikavaldkond, see puudutab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid mis võimaldavad Euroopa Liidul välja visata liikmesriik. ma kujutan ette palju juhtumeid, kus saanuks õigustus sellisel lähenemisviisil, aga paraku mitte kunagi ei ole selle peale mõeldud. nii et ei saa niimoodi läheneda, see on vaja panna kindlalt Euroopa Komisjoni kätesse hoopis, kes ka vastutab Euroopa kodanike eest ning minu arust on siin väga lärmakas praegu. kallid kolleegid, meil käib edasi arutelu. võib-olla kõigil oleks kasulik seda kuulata. kõnelejal ei ole eelarvete eelnev läbivaatamine, kuidas see võiks sekkuda liikmesriikide parlamentide õigustesse, suveräänsusesse, jah, see on tõsi, aga ma ei ole üheski mõttevahetuses veel kuulnud seda, et liikmesriikide parlamendil tasub ka vastutus. kuidas on seda vastutust täitnud, tagamaks Eurotsooni stabiilsust? ei ole sugugi midagi teinud, nad ainult peavad silmas oma liikmesriigi huve. võib-olla pea, pidanuks neid rohkem tahtma. seda tuleb ka arvestada, kui te tahate võimu, siis sellega käib kaasas ka vastutus. ja kui te ei suuda seda täita, seda vastutust, siis ei tohiks teil ka võimu olla nii et kui me tahame, et Euroopa Liidul oleks tugev majandus, siis peab ka endale aru andma, et see on rohkem kui kakskümmend seitse korda liikmesriikide huvid. ja võib-olla võib näida, et me elame maailmas isoleeritult, elame saarekesel, aga tegelikult see ei ole nii. ja meie konkurentide huvides on see, et me oleme nõrgad ja lõhenenud aga meie peame ära otsustama ja julged olema, et kas me tahame ühendada Euroopa või mitte ning peame ka kodanikele selgitama, miks see vajalik on. ma tänan, Sven, palun. Well, it's already late, I would la- aega on läinud, ma tahaksin ainult rõhutada ühte asja. nimelt selles mõttevahetuses peaks mõistma, et tegemist on kiireloomulise asjaga ja äh, me peame olema ettevaatlikud ega kasutama sedasama sõnastust, mis meil oli Eurotsooni arutelu ajal, sest kriis on jõudnud teise etappi ja see peab kajastuma ka nendes meetmetes, mida me toetame ja nende meetmete põhjalikkuses. ma tahaksin eriti, jah, jälle on väga lärmakaks läinud, rõhutada vajadust mitte vältida arutelusid, ja kõrvale neist hiilida, ma toetan Sofit selles, me ei tohi vältida selle arutamist, et majandus on Euroopa erinevates piirkondades väga erinevas seisus ja mida sellega siis ette võtta. mulle meenub Eurotsooni raporti puhul, kui lihtne oli lihtsalt eh, no, visata minema kõik Äh, praktilised küsimused, mis puudutasid tasakaalutamatusi ja konkurentsivõimet. ja nüüd me oleme suures jamas ja seekord me ei saa lihtsalt öelda, et enamus ütleb, et me ei taha tegutseda, me lihtsalt paneme kirja täiendavad kriteeriumid stabiilsuse ja kasvu pakti. aga meil ei ole praktilisi meetmeid, äh, mis meid lähendaksid, aga ilma lähendamiseta eurotsoon nurjub nii et meie parlamendina peame eh, kaugemale minema oma liikmesriikide majanduste filosoofiatest ning seekord peavad kõlama tõesti ranged argumendid selle vastu, et midagi ei tehta ja on vaja välja pakkuda praktilised meetmed, ma saan aru, et see on raske ja võib-olla mõned ettepanekud olid liiga ideoloogilised ja rasked alla neelata, aga seekord me ei saa lihtsalt mitte midagi öelda selle kohta, kuidas toime tulla tasakaalustamatustega ja konkurentsivõime nõrkusega. see on suur väljakutse raportööril, ta peab leidma siin tõesti ühispinna erinevate piirkondade vahel Euroopas ja ka erinevate poliitiliste jõudude vahel. suur tänu. vabandust, kolleegid, et me oleme natukene ajakavast maha jäänud, aga tegemist on olulise aruteluga. ma sooviksin samuti teha paar märkust raportööri töödokument S selle, see, selle koostamisse oli kaasatud ainult variraportöörid, seal on küll väga palju mõtteid sees ja ma arvan, et tulevikudokumendis peame me olema rohkem selektiivsed ja võib-olla ka provotseerima. nagu teisedki, on mul meeles, on minulgi meeles see, mida härra Trichet Trichet eile ütles, et me peaksime olemasolevat aluslepingut võimalikult palju ära kasutama, ehk siis ka vastavalt artiklile sada kakskümmend üks punkt kuus maksimeerima parlamendi rolli. tundub, et see idee hakkab vilja kandma. ma arvan, et meil eh, ei ole ühtset lahendust, mis läbi eelarve puudujääk riske vähendada, mis on tulenenud kehvast eelarvedistsipliinist, aga me peame avaldama survet ka Eurostatile ning ma arvan, et me peame teatud määral ka koordineerima tegevust liikmesriikide vahel, tugevdamaks majanduskasvu ja vältimaks uu-, uut majanduslangust, jah, tõesti, meil ei ole ühtset lahendust kõikidele riikidele, pigem vastupidi, iga ri-, igal riigil on äh, erinev olukord, igas riigis on erinev, erinev olukord ja ka eri, lahendused peavad olema erinevad. nagu härra Trichet ütles, peame me vaatama ka seda peaaegu automaatset ja poolautomaatset äh, käivituvat süsteemi. automaatsed elemendid tulenevad turgudest ja meie õigustikus on teatud aspektid, nagu näiteks kapitalinõuete direktiiv, mis on juba protsükliliselt mõjunud ja ei ole aidanud riigivõlgadele vähendamisele kaasa. me peame need asjad üle vaatama, mis puudutab neid poolautomaatseid korrektsioone, siis siin on alati ka poliitiline element, olgu siis kaasatud komisjon või nõukogu. me teame, et komisjon võib-olla pole nii ebameeldiv kui nõukogu otsuste mittevastuvõtmisel ma arvan, et sanktsioonid on rasked. ja need mõjutavad eelkõige nõrgemaid riike. ja kui me suudame tegutseda nii, et me, me aluslepinguid ei muuda, siis see oleks mõistlikum, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas paika panna sanktsioonide süsteemi, mis, mis mõjutaks ka suuremaid riike, võib-olla äh, proua Merkel on leidnud mingisuguse lahenduse, kuidas kontrollida prantslaste tegemisi, aga ma pole päris kindel. ja nüüd sõna veel raportöörile, kui ta seda soovib. vabandust, et hääletus on ähm, hilinenud, aga meil on veel palju aega. aitäh kõigepealt tahaksin ma tänada variraportööre ja meie komisjoni liikmeid, kes täna sõna võtsid. ma panin väga palju täna siin öeldust kirja ja nagu te teate, et on meil praegu natukene ajahäda, seetõttu ma ei paneks mitte kõike kirja, alustaksin meetodist, tähtaegadest, kalendrist, loomulikult ei ole meil aega. aega ei ole meil kunagi. ja seetõttu ütlesin juba sissejuhatavalt, et dokumendid tuleb laiali jagada. kõik dokumendid, millega töötan, see puudutab ka dokumente dokumentide jagamist variraportööridele, loomulikult on huvitatud, et dokumendid jaotatakse kõigile, selleks, et me saaksime asja sisuliselt arutada. ma leidsin, et nii saab olla töö kõige efektiivsem. seda enam, et ma leian, et vari, töö koostöö variraportööridega peab olema väga tõhus kogu raporti ettevalmistamise eh, perioodi vältel mõned teist ei ole võib-olla selle dokumendiga veel tutvunud, kuid päris kindlasti selle nädala lõpuks kõik te selle dokumendi saavad ja Strasbourgi eh, istunginädalal on meil võimalus seda veel kord arutada käesolev dokument kujutab endast nende dokumentide loogilist jätku, muuhulgas mis võeti vastu viimasel äh, möödunud Strasbourgi istunginädalal. mulle pole vähimatki kavatsust kirjutada ideoloogilise värvinguga raportit, vastupidi tahaksin tugineda aluslepingu artiklile number kolm, mis sätestab Euroopa Liidu eh, toimimise eesmärgi, eh, eesmärgid muuhulgas kõrge konkurentsivõimse, võime, tööhõive ja sotsiaalse progressi ma lähtun nendest artikkel kolmes sätestatud eesmärkidest. ja ma tahaksin rõhutada, et peame, peaksime ära kasutama selle kriisi õppetunde selleks, et sõnastada selgemalt oma edasiliikumise eesmärgid ja töötama selle nimel eh, maksimaalse võimaliku konsensuse toel olen kindlalt veendunud selles, et konsensus on saavutatav. et parlament saab sellesse anda oma panuse, tänan kõiki. suur tänu, härra Feio, nüüd ajakava. raporti projekti tutvustatakse viiendal juulil, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seitsmes september, muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne seitsmendal septembril hääletatakse neljandal oktoobril komisjonis ja oktoobris peaks see jõudma ka täiskogule. vabandust, et me nii kiiresti peame tegutsema, aga komisjon võib-olla tänu meie provokatsioonidele läbi selle raporti koostab samuti oma õigusloomelist projekti ja ta soovib vahest isegi meist kiiremini tegutsega, tegutseda. tuletaksin kolleegidele ka meelde, et meil toimub avatud koordinaatorite koosolek koos Van Rompuy töögrupiga, see toimub kolmekümnendal juunil. üksikasjadest, üksikasju tutvustatakse hiljem. kes soovivad siis teada, mis toimub seal töögrupis täpselt, siis pidage meeles, et siis kolmekümnendal toimus see koosolek. nii, nüüd hääletus. pange oma hääletuskaardid masinasse ja kontrollime kõigepealt et kas äh, ei ole teil või keda, mõnest fraktsioonist liiga palju saadikuid. kontrollime siis, testhääletus. Has everybody voted? Right. Right, everybody's card working? kas kõigi kaardid töötavad, härra Kaaras? Teil on teie vana hääletuskaart. Okay, well if we're if if if at any point we're close on a vote we'll have me peame nüüd tagama jah, et kedagi üleliigset siin ei ole, sest hääletus kohe algab. nii. proua Ferreira raport kõigepealt piiriülese kriisijuhtimise kohta pangandussektoris. kõigepealt kompromiss A, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seega muudatus kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi nüüd kompromiss D juurde, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd mitu lehekülge kohe, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd lehekülg kaksteist vist, kompromiss G. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H minul on see leheküljel neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjendus üks kõik põhjenduspunktid siis üheskoos. kuni kümneni, kes on poolt, vastu, vastu võetud, siis viide üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viide üksteist A uus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me võime nüüd ülejäänusid üheskoos kuni põhjenduspunktide lõpuni hääletada? ühesõnaga kompromissiini, kes on poolt? ei saa üheskoos. olgu. teeme siis ükshaaval. kolmteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmteist A uus, poolt, vastu, vastu võetud, põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportöörilt põhjenduspunkt B-le poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt DA poolt, vastu, vastu võetud, põhjenduspunkt E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportöörilt äh, EA-le poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt FC uus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FC uus veel üks kord poolt, vastu, erapooletud. sellest ei saanud päris hästi aru teeme elektrooniliselt. juuri arvamus äh, lõikele seitse, äh, põhjenduspunkt FC uus. hääletusel on alanud. Mr Karras is plugging in, are you? Mine doesn't work it does, it does. But you cannot vote. But it does. You take it out. It does word. Okay, but, but I can't, can't vote. vote. Why can't I vote? Shall I close? Oh, I'll close the vote. Right. That's carried without my... vastu võetud isegi ilma minu abita. põhjenduspunkt G poolt, vastu, erapooletud jällegi keeruline põhjenduspunkt G kontrollime. hääletus on alanud. So I do don't know how to vote, sorry. Ah. Yeah, it works. Right. Adolfo's having to vote for me, this is very interesting, the vote's closed. Adolfo peab minu eest hääletama, huvitav küll. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kus me nüüd olemegi? jah. põhjenduspunkt H, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud Hesh-, Hasha uus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss M poolt vastu, erapooletud vastu võetud, põhjenduspunkt I suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksateist langeb ära. IA uus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. IB uus poolt, vastu, erapooletud. oh, seda tuleb kontrollida. IB uus. hääletus on alanud. Votes closed and that is carried. vastu võetud. enamus tundub olevat kakskümmend kolm häält seekord. kompromiss N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, põhjenduspunkt K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis põhjendus L lihtsalt algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. KB suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NB uus, ei, see langeb ära. kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega muudatus kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. PA uus suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus. teeme elektrooniliselt seda. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kaks häält veel, palun, nii, nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. suure häälteenamusega palju õnne raportöörile. päevakorrapunkt kaheksa härra El Kadri raport noteeritud äriühingute haldus, juhtiv ja järelevalveorganite liikmete tasustamise ning finantssektori, finantsteenuste sektori tasustamispoliitika kohta. kas kõik on valmis? siis muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? kas kõik on nüüd kohal? kolleegid, ärge lobisege hääletuse ajal. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, vähemalt nende poolt, kes üldse hääletasid. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vist aga kui soovite, kontrollime. muudatusettepanek kuusteist. kontrollime muudatust kuusteist. üks kuus, muudatusettepanek kuusteist. Karl, sinu muudatusettepanek? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu Well, it says here first... siin öeldakse, et kõigepealt hääletame ülejäänud teksti. ülejäänud tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu võetud ja siis teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vist tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud. vastu võetud kompromiss B, jällegi mitmes osas, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rahvapartei siin natukene tekitab probleeme, tundub. kontrollime siis teist osa kompromissist B. hääletus on lõppenud. nüüd on vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime. kakskümmend neli hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? seega hääletus on lõppenud ja vastu võetud üsna selgelt, kolmkümmend nüüd seitsmeteistkümne vastu. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 kolm, muudatus kolmkümmend kaheksa siis ah,. jah. selles nimekirjas ei ole päris korralikult näidatud, mis järgmine hääletus on kahjuks. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu võetud tööhõivekomisjon lõige kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive muudatus lõikele neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu. neljakümmend viite hääletasime praegu. teeme nelikümmend viis kõigepealt uuesti, kes on selle poolt, vastu? nelikümmend viis. vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis nelikümmend neli on üht-, neljakümne kolmega, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli. nelikümmend kolm läks ju läbi, seega algset teksti me ei pea hääletama soovite kontrollida neljakümmend nelja, sest see läks minu arvates päris korralikult läbi. hääletame neljakümne neljandat elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus seitsmeteistkümne vastu. mul oli õigus. nelikümmend viis lükati tagasi, seega nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõivekomisjoni lõige kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend ühe, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend. olgu, kontrollime viiekümne esimest. hääletus on alanud. okei okay,, vote's closed Right, I think uh, my mouth... hääled on lõppenud. jah, minu suu ja teie käed olid üsna sünkroonis. ilmselgelt vastu võetud. seega muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis ja viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vist vastu võetud, aga kontrollime. viiskümmend viis ja viiskümmend kuus. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaheksa üheksateistkümne vastu. seega kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, muudatusettepanek kuuskümmend kolm kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kahes osas. siin soovitakse välja võel-, võtta sõnad see tähendab üle viiekümne protsendi, kes pooldavad ülejäänud teksti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis nüüd selgituseks, et kui te hääletate nüüd poolt, siis toetate te seda viitekümmet protsenti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega jäävad välja sõnad, see tähendab viiskümmend, üle viiekümne protsendi Oh, right, 65, okay. I was looking further down the list, sorry. Uh, amendment, are you sure 65 just? olete kindel, et kuuskümmend viis ära ei lange? olgu, hääletame kuuskümmend viis, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. ahah, ja järgmisena kuuskümmend seitse, jällegi minu oma, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive lõige seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud samuti vastu võetud. tööhõivekomisjoni lõige üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõivekomisjoni lõige kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõivekomisjoni lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime siis kuuekümne üheksandat. Yeah, it's all right. You, you, you have to watch the thumbs. It's really awkward. <clears throat> See, John Paul has a very big thumb. Um, Te peate neid pöidlaid vaatama, see on üsna keeruline. Jean-Paulil on pöial üsna suur. vastu võetud oli see. tööhõive lõige üheksa, kes on poolt vastu keskendume nüüd tööhõive lõikele üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive lõige üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive komisjoni lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Hush poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. see oli keeruline nüüd. Open the vote on eighty one. kontrollime kaheksakümne esimest. Has everybody voted? kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud vastu võetud. seitseteist langeb siis ära, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõivekomisjoni lõige viisteist. mis siin, siin nüüd on siis? olgu, muudatusettepanek, äh, äh, lõige viisteist, poolt, vastu, vastu võetud. lõige viis, tööhõivekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viited. vabandust, lõige kakskümmend kaheksa ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viited üks kuni viis, algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis A uus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viide kuus A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse ja kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis tööhõive uus põhjenduspunkt A poolt vastu, erapooletud vastu võetud, raportööri uus põhjenduspunkt miinus AA poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, Jean-Paul. kontrollime seda, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive, põhjendus B, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, oot-oot-oot, tööhõivekomisjoni põhjenduspunkt C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst poolt, vastu, vastu võetud põhjenduspunkt TA uus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kümme ja üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega ülejäänud kustuvad. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd elektrooniliselt lõpphääletus hääletus on alanud. jah yeah.? Hang on, we're in the middle of a vote. Have you got a problem? What? kas on mingi probleem, meil on hääletus käimas? no oh, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud nelikümmend kaks ja kolm. Explication de vote en 30 secondes au rapporteur ma tahtsin vaid selgitada, et me hääletasime selle vastu, vaatamata saavutatud teatavale edule. see raport on vastuelus meie möödunud nädalal Strasbourgis vastu võetud resolutsiooniga. seetõttu me väljastame vastuolulisi signaale ja mistõttu meil ei õnnestunud selle raporti poolt hääletada loodetavasti see lii-, liigselt ei mõjuta meie triloogi hiljem. nüüd päevakorrapunkt kaheksa, ütleb esinaine. No, it's point nine. Okay. So, so it's point nine. I cannot read it. It's so full. Can I have a voting list? Yeah so if, if this goes through, we go directly here. Okay. Sorry. Here. To the end. Uh, no, uh, here. Okay. Here. Oh, okay, is everybody with us, this is point. kas te nüüd panete kõik tähele päevakorrapunkt üheksa? kõigepealt üheskoos kogu kompromisstekst. tegemist on härra Piinevi raportiga euromüntide autentimise kohta. elektrooniliselt hääletame esimest plokkhääletust kompromissteksti üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? endiselt saabuvad veel mõned hääled. nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. seega nüüd mitu lehekülge edasi muudame lihtsalt teksti muudetud kujul. aa, seda me tegema ei pea, sest plokkhääletus läks läbi, seega hääletame elektrooniliselt õigusloomelist resolutsiooni. hääletus on alanud. Everybody voted? Right, the vote's closed and that's carried. seega on vastu võetud üks erapooletu hääl. palju õnne, härra Piinov. palun rohkem selliseid hääletusnimekirju, kirju. We now move on to point. nüüd päevakorrapunkt kümme. okei okay, um,, this is the uh, To... suuline küsimus järgmisest äh, Strasbourgi täiskogu istungi tarvis. see puudutab Euroopa finantsstabiliseerimismehhanismi ja nii edasi ja nii edasi. hääleta, hääletame lõikude kaupa, lõige üks, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A lõike kohta kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis. tõepoolest, lõige kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli A poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime, neli A. Four A, we are checking, the vote open. Has everybody voted? Sylvia's problem. Sylvie Sylvia, you having? okei okay. okay., vote's closed. Sofi, kas sul on ka kõik korras? hääletus on lõppenud, vastu võetud ühe häälega, kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. muud, äh, neli B poolt vastu, vastu võetud viis A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis B poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. elektrooniliselt tekst muudetud kujul. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? me oleme kõik ühel meelel. palju õnne kõigile. suur tänu Right. Um, the draft opinion, Mr Shikluna's on härra Skikluna arvamuse projekt tööhõive võimaluste arendamise kohta uue säästva majandusraamas. muudatusettepanek üks poolt, vastu, vastu võetud. lõige kaks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud. vist vastu võetud, aga ja siin mõned hääled veel hiljem tulid. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse poolt, vastu. oot-oot. Olsen. Ah, uh, uh, the oral amendment replaced the split vote. suuline muudatusettepanek asendas kahes osas hääletust. kas te saite kõik aru sellest? jah raportöör võib kinnitada seda. oli nii, jah? siis lõige seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige muudatus üheksa, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt This is the votes closed and that is carried. hääletus on lõppenud, vastu võetud, palju õnne raportöörile. ja lõpphääle-, viimane hääletus täna hommikul. Is the draft opinion by Hans-Peter Martin. Hans-Peeter Martini arvamuse projekt, kes on kompromiss A poolt, vastu, erapooletud vastu, see oli üsna tihe tegelikult kontrollime kompromissi A. Has everybody voted? Votes closed. And that is carried. see on vastu võetud. <clears throat> siis muudatus kolmkümmend kuus, nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me siis üldse saame teist osa hääletada? jah. kes on poolt, vastu, erapooletud? kontrollime seda elektrooniliselt. teine osa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seega muudatus nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud. kontrollime neljakümne seitsmendat samuti. Everybody voted, votes closed and that's rejected. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromiss B-d. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. seega muudatus viiskümmend, mida ma ei oska siin nüüd kuidagi üles leida ah,. muudatus viiskümmend härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vist tagasi lükatud, aga kontrollime. Everybody voted, votes closed and that's rejected uh,. Amendment eleven. tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu. ilmselgelt liiga vähe käsi on. kontrollime, muudatus viiskümmend viis. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ühe häälega vastu võetud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 esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. Has everybody voted? Votes closed. And that's carried. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, muudatus kuusteist. Has everybody voted? Votes closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kakskümmend üheksateistkümne aasta. seega nüüd muudatus kuuskümmend üks ja kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seega teine osa langeb ära. muudatus seitseteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud vist kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see pole päris kindel kontrolligem. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks kaheksateistkümne vastu. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu kontrollime kakskümmend kolm. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, oodot kakskümmend neli langeb ära, kakskümmend viis kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas on? kui esimene osa tagasi lükatakse, siis kas on mõtet ka ülejäänusid hääletada? raportöör ma teeksin ettepaneku, et hääletame kolmandat osa, sest teine osa langeks küll ära. olgu, teine osa langeb koos esimesega ära, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära. muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa langeb ära, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. see on ka vist vastu võetud. ja lõpphääletus teeme elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt keegi vastu ja erapooletu pole. palju õnne raportöörile. Hans-Peter Martin, te soovisite sõna no.? ma tahtsin lihtsalt tänada kõiki teid selle väga tasakaalustatud koostöö eest, samuti sekretär, sekretäriaat tegi suurepärast tööd väga lühikese aja jooksul, suur tänu! suur tänu teile kõigile, täna pärastlõunal vahetame arvamusi härra Almunjaga.